eilse istungu protokoll on äh, vastuvõtmisele kuulutatud nüüd, äh, kui vastuväiteid ei ole, siis on protokoll vastu võetud. nõukogu on esitanud parlamendile kaks esimese